schválení na začátku příštího denního zasedání. protokoll esitatakse järgmise osaistungjärgu alguses parlamendile. kui teil märkusi ei ole, siis täna vastu võetud resolutsioonid edastatakse resolutsioonis määratud osapooltele